punkti juurde. härra Gržebi raport teatavate õhku eraldavate saasteainete heite piiramine. sõna saab raportöör, neli minutit homne hääletus puudutab heiteid, mis kaasnevad äh, erinevate keskmise võimsusega põletusseadmetega, mille võimsus on kümne ja viiekümne megavati vahel. see on osa paketist, mis täidab lünka erinevate direktiivide vahel, mis panevad paika standardid väiksematele põletitele kui ühe megavatised ja tööstuslikele põletusseadmetele, mis on võimsamad kui viiskümmend megavatti. nüüd on meil võimalik kvaliteeti tagada kogu spektri ulatuses. see kaitse käsitleb põhiliselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete äh, käitamises olevaid põleteid ja see on oluline element muuhulgas näiteks ülikoolide, haiglate, koolide küttesüsteemides. ja samuti puudutab see põletusseadmeid, mis on edasi arendatud, täiustatud, kuid ka need vajavad standardiseerimist, näiteks biomassipõhised põletid, mida Skandinaavias kasutatakse. samuti eri, põletusseadmed, mis eluruume soojendavad, see aitab hoida kommunaalkulusid madalamana ja kontrollida soojuse hinda lõpptarbijate jaoks see on oluline nii sotsiaalsetel kui ka energeetika aspektist võetud põhjustel. eriti, mis puudutab üksikelamute kütet. ja samuti nende põletite toimimine mõjutab märkimisväärselt õhukvaliteeti selles dokumendis on tasakaalus keskkonnakaitse aspekt, majandusaspekt ja samuti tarbijate vajadused. me, meil on võimalik siin standarditele vastavalt tegutseda, ilma et sellega kaasneks tohutult eh, kulusid. kahekümne kolmandal juunil jõuti kokkuleppele samuti on kokkuleppele jõutud Koreperis, kus ainult üks liikmesriikidest oli selle vastu ja keskkonnakomisjonis oli samuti positiivne hääletus, mille tulemusel enamus juulikuus olid selle ettepaneku poolt. ma pean tunnistama, et läbirääkimised nõukoguga on olnud keerulised, me oleme kõikide sätete osas pidanud läbi rääkima ja seda tuleks käsitleda paketina, ja iga elemendi muutmine tähendaks kogu lähenemise muutmist selle dokumendi lugemisel. ma tahaksin tänada kõiki toetuse eest, tahaksin tänada Euroopa Parlamendi läbirääkivat meeskonda, samuti variraportööre, Läti eesistujat, Euroopa Komisjoni esindajaid koostöö eest. tänu nendele on võimalik kokku leppida väga paljudes aspektides väga mõistlikult. aitäh, härra Bill Hogan komisjonist, palun uh,. uh proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, mul on hea meel osaleda siin debatis oma kolleegi volinik Velle nimel, kes kahjuks äh, siia täna tulla ei saanud direktiiv, mis puudutab keskmise võimsusega põletusseadeid, on võtmekomponent komisjoni puhta õhu poliitika paketis, mida ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal esitleti ja see on oluline eesmärk ka seitsmenda keskkonnategevusprogrammi alusel, see aitab kindlasti parandada riske äh, inimtervisele. olin sellega väga tihedalt seotud Iiri eesistumise ajal aastal kaks tuhat kolmteist õhusaastus on peamine keskkonnast tulenev surma põhjus. Euroopas see põhjustab nelisada tuhat enneaegset surma ja rohkem kui sada tuhat kadunud tööpäeva Euroopa Liidust terve aasta jooksul. seda, et meil selline seadus puudub, on oluline lünk seadusandluses ja seetõttu on nüüd olu-, hea äh, lahendus, kuidas saavutada tulevasi vähenemise eesmärke, mis äh, on kaasotsustajate äh, laual hetkel veel oma kolleegi nimel tänan, õnnitlen raportööri härra Žibi ja tema kolleege Keskkonnakomisjonis selle pühendunud töö eest äh, ettepanekuga. tänu parlamendi läbirääkimiste meeskonna tööle on olnud võimalik äh, säilitada ettepaneku äh, keskkonna terviklikkus, samal ajal aga on siin tegeletud ka põhjustatud juhtumitega, kui liikmesriikidel on vaja rakendamisel paindlikuks, näiteks piirkonna kütet ja biomass kütusena, need on parlamendi jaoks olulised teemad ta-, tagab, et õhukvaliteedi ja kliimapoliitikad on äh, järjepidevad ja sünergiaid kasutatakse ära. parlament on toonud sisse ka olulisi parandusi, näiteks energiatõhusus ja äh, äh, CO emissioonid ja parlament, komisjon tegeleb nendega järelevaataklauslite alusel. see on nüüd hea näide paremast seadusloomest äh, see on äh, mõeldud niimoodi, et VKD-l oleks see paremini kättesaadav ja see annab pikaajalist kindlust kõikidele äh, ettevõtjatele, samas väheneb äh, bürokraatia koormus nii liikmesriikide kui tööstuse jaoks. lõpetuseks tahan rõhutada, et lisaks sellele, et see on keskkonnatõhus, edendab see direktiiv edasi jõudnud Euroopa Liidu tehnoloogiat, julgustab jätkuvat innovatsiooni ja aitab Euroopa tööstusel üha kiiremini kasvavasse saastet kontrolliva tehnoloogia turul maailmas edu saavutada. komisjon äh, peab siiski ütlema, et äh, tooma välja selle ei arv-, mitte puuduva arvamuse klausli rakendusaktides, aitäh. suur aitäh, härra volinik sõna pidi võtma järgmisena härra Federley Inte komisjoni nimel, nii, aga teda kahjuks ei ole siin, mis tähendab seda, et järgmine kõneleja on Rahvapartei nimel härra Giovanni Lavia, kaks minutit. aitäh, proua juhataja, volinik Hogan, kõigepealt sooviksin tänada raportööri ja kõiki kolleege, kes on teinud ränka tööd selleks, et see kokkulepe saavutada. see võimaldab meil Euroopa seadusandluse ja seitmete piirangud sektori puhul, mida senini ei olnud reguleeritud. tahan tänada ka volinikku ja eesistujat äh, selle väga äh, hea koostöö vaimu eest, äh, milles nad töötasid terve menetluse vältel. tegemist on ettepanekuga, mis keskmise võimsusega põletusseadet sada viiekümneseid, kus nimisoojusväärtus on sada viiskümmend megavatti ja see tähendab seda, et äh, märkimisväärselt panustatakse äh, äh, saaste vähenemisse, uutele tehastele pannakse piirangud ja samuti saab sellega tagada, et liikmesriikidel enda poolt võetud kohustused vähendada heitmeid, neist ka peetakse kinni, see parandab õhukvaliteeti ja seetõttu ka meie kodanike tervist. tekst on kompromiss kokkulepe osaliselt küll muutis komisjoni ettepanekut äh, ja see äh, parandab, et võimalused direktiivi hakatakse tegelikult ka rakendama, see parandab atmosfääri kvaliteeti, samas ei ole ettevõtetel liiga suurt koormust. üks olulisemaid iseloomujooni on liikmesriikide kohustus uurida võimalusi rangemateks äh, piiranguteks valdkondades, kus ei peeta kinni ühenduse väärtustest, on ka ülevaateklausel, mis võimaldab äh, ta tagada aastal kaks tuhat kakskümmend äh, progressi kontrolli energiasäästu valdkonnas ja see on osa ka ettevalmistuseks äh, COP kahekümne üheks Pariisis, seetõttu peaks Euroopa Liit olema üks peamisi võitlejaid kliimamuutuse vastases võitluses, aitäh kõigile, kes konstruktiivselt osalesid! Paolucci für die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozial-. härra Paolucci sotsialistide ja demokraatide nimel kaks minutit. aitäh, proua juhataja. lõpuks ometi, me oleme kuulnud nii palju sõnu, aga nüüd nad tõlgenduvad faktideks ja me jõuame selle hääletuseni. rohkem kui sada nelikümmend tuhat põletusseadet ei olnud, neil ei olnud mingit selget reeglistikku. me räägime tehastest, mis toodab energiat jahutamise, kütmise ja tööstusprotsesside jaoks. me räägime siin osakestest, vääveldioksiidist, lämmastikoksiididest ja see on tõhus vahend, millega võidelda õhusaaste vastu. peamine surmade põhjus Euroopas, üks mille tõi välja ka härra volinik, üks äh, peamisi põhjuseid, millel on mõjud kogu Euroopa pindalal, sotsialistdemokraadid ei ole saanud küll täpselt seda, mida nad tahtsid, aga see on kindlasti samm õiges suunas, see kaitseb meie inimeste ja meie planeedi tervist, samas äh, ilma kahjustamata, Euroopa ettevõtted kahjustamata. siin on selged valikud äh, rakenduse ala Äh, laienes äh, ka äh, CO-le, e liikmesriikidel on kohustus nendes valdkondades rangemaid meetmeid tarvitusele võtta, kaugemal sellest, millised on piirangud seotud õhusaastele, siin on vähenemised, erandid ja pikem rakendamisperiood nende põletusseadmete puhul, mis tegelevad kütte tootmisega biomassist sotsialistid, demokraadid eh, kaitsevad seega neid, toetavad seega neid positsioone. aitäh. aitäh. nüüd eh, ECR fraktsiooni nimel härra proua Visnjevska. aitäh, proua juhataja. daamid ja härrad. hea uudis on see, et direktiivi lõplik kuju eh, katab äh, päris paljusid neid muresid, mida erinevad ringkonnad on esile tõstnud. minu jaoks olid olulised need kütteinstallatsioonid, mis on mitmetes liikmesriikides, kaasa arvatud Poolas, väga populaarsed. Poolas äh, põhinevad sellised põletused, põletused peamiselt äh, söel, see on see tooraine, mida meil Poolas on väga palju, neid seadmeid on Poolas moderniseeritud vastavalt Poola seadusandlusele. seega kui uued kohustused veel moderniseerida tähendaksid seda, et tõuseb äh, kulu ja ilmselt lõppkokkuvõttes need äh, seadmed sulgetaks ja me peaksime hakkama kasutama individuaalseid küttesüsteeme, mis tähendaks, et on suuremad heitmekogused, sest neid süsteeme on keerulisem kontrollida. Äh, tervishoiupoliitika seisukohalt Äh, töötaks see eesmärkidele vastu. võimalus sellised installatsioonid äh, kõrgematest piirangutest välja jätta kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend on seega äh, loogilise mõtlemise väljendus, seega mul on hea meel, et minu muudatusettepanek kaasati selle direktiivi lõplikku vormi et mõõtmised peaksid aset leidma stabiilsetes tingimustes Volkswageni skandaal, ettevõte, kes heitmete küsimustes pettis riigis, mis edendab heitmete vähendamist, näitab seda, kuivõrd oluline on see, et meil oleks realistlik kohustus eh, heitmeid vähendada ja teisest küljest eh, näitab ka seda, kuidas me peaksime kontrollima seda, et reeglitest ka kinni peetakse, aitäh. aitäh. nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Jan Hoitema, kaks minutit. suur aitäh, proua juhataja ALDE variraportööre, kõigi teiste fraktsioonide variraportööre peaks tänama, sest et ma arvan, et me oleme teinud äh, ränka tööd selleks, et see tulemus saavutada ja selle seadusloome tekstiga me oleme lõpuks selle ringi nagu valmis saanud, nii et on kaasatud sinna ka keskmise võimsusega põletusseadmed, nii nagu see varem oli juba suuremate installatsioonide puhul. see, et me peame vähendama äh, heitmeid äh, millel on märkimisväärne mõju meie õhule ja tervishoiule. hea kompromiss on äh, toonud kaasa selle paketi, mis on meie ees laual, see peaks olema töötav ja see peaks andma garantiisid igal pool Euroopas. meie kavatsuseks oli vähendada neid piiranguid nii palju kui võimalik, äh, kaasseadusloojatena peame mõtlema ka selle üle, mida on võimalik saavutada praktikas me peaksime üritama edendada biomassi kasutamist ja siin peaks samuti vajalikud meetmed tarvitusele võtta. Äh, meil on juba mitmed äh, seadusloomelised tekstid, mis siin enam ei kohaldu ja on ka teisi äh, küsimusi Äh, näiteks põletusel, mida saab kasutada erakorralises tingimustes, aga tavatingimustes nad tegutseda ei tohiks. oleme üritanud vähendada ka bürokraatiat, reegleid peaks olema võimalik rakendada lihtsasti vastavalt kohasele lubade süsteemile ja õige oleks ka see, et liikmesriigid peaksid teineteiselt sama õppida. mõned liikmesriigid on siin sektoris jõudnud kaugemale kui teised ja need teised peaksid siis neist eeskuju võtma. mul on hea meel, et äh, tule, läbirääkimiste tulemused olid sellised, nagu nad olid, me võimaldame innovatsiooni ja töötame igal pool Euroopas selleks, et parandada meie õhu kvaliteeti sellega, et tegeleme probleemi juurtega, aitäh. järgmisena saab sõna proua Torres Martines äh, vasakpoolsete nimel me oleme rahul sellepärast, et ole, saavutasime konsensuse. leiame, et see on oluline ning see peaks rakenduma kõikjal Euroopas, sealhulgas ka Asooridel, Madeira saarel, Kanaari saartel ja mujal Euroopa territooriumidel. sest see asjaolu, et need saared on kaugel asuvad, ei peaks takistama nendel öö, äh, saartel elavatel kodanikel nautimast samu õigusi kui mujal samuti tuleb hoolitseda selle eest, et firmad ei hakkaks mingisuguseid õiguse lünki ära kasutama selleks, et seada ohtu äh, meie tervist või ka meie planeedi keskkonda ma ei räägi siin mitte küll ettevõtete õigustest, vaid pigem just kodanike õigustest, äh, näiteks Kanaari saartel, kus on üks suuremaid äh, selliseid seadmeid. samuti peab hoolitsema selle eest, et neid standardeid ikka praktikas ka rakendatakse, et saast-, teatud saasteaineid ei äh, heidetaks õhku. tuletage jälle meelde, mis Volkswageniga juhtus. kahe tuhande üheksandast aastast peale on kahtlustatud pettust, mitte midagi ei võetud ette, kuni skandaal lõpuks välja tuli. kliimamuutus, jah, muidugi me teame, et kütused ja, ja, ja, ja, ja põletamine, see on põhiline kliimamuutuse põhjusi, peame hoolitsema selle eest, et meie loodusressursse kasutataks kohaselt ja et meil oleks ka tõesti see muudatus, mida me vajame. väga varsti tuleb ju tippkohtumine Pariisis ja me peame midagi tegema selleks, et võidelda kliimamuutuse vastu, suur tänu. suur tänu järgmisena saab sõna roheliste nimel härra Aikot, poolteist minutit. suur tänu. kõigepealt variraportööri nimel, kes täna ei saanud siin kohal olla, äh, tahaksin tänada raportööri selle õiglase ja väga hea töö eest, mida ta on ära teinud, me hindame kõik seda see on väga oluline ettepanek, me oleme ju heitmeid täna päris palju arutanud, autosid arutasime, nüüd me räägime keskmise äh, suurusega, äh, keskmise võimsusega põletusseadmetest. olgem õiglased, väga raske on sellist seadusandlust rakendada. alati, kui me räägime õhukvaliteedist, siis öeldakse ei, kõige tähtsam on selline poliitika, mis on suunatud selle allika selle allikale, aga niipea kui seda teeme, siis hakatakse nõudma tähtaegade pikendamist, otsitakse igasuguseid augukesi seaduses ja nii edasi, erandeid tahetakse ja samamoodi on siin. sellepärast on kahju, et nõukogu ei ole täna kohal, sellepärast et nõukogu äh, ju aitas, äh, seisis selle eest, et sellesse seadusse augud sisse saaksid ja mul on väga hea meel, et parlamendil õnnestus väga palju sellest kaotada, aga see oli rohkem nagu kahjude haldamise küsimus tulemuse raames ja me tegeleme siin kahekümne protsendiga heitmetest, aga iga kord, kui me äh, allikast räägime, olgem siis äh, tõesti terased, vaadakem, et me tõepoolest tegeleme nende probleemidega, sest muidu meil ei õnnestu õhukvaliteedi standardeid täita ja see on meie kodanike huvides ju. me peame kõiki allikaid kohtlema võrdselt ja see siin sai enam-vähem korda, aga oleks tõesti parem olnud, kui nõukogu oleks ka rohkem koostöövalmis olnud, aitäh. härra Aikot, härra Esterich esitab teile sinise kaardi küsimuse, kas olete nõus? palun, sinise kaardi küsimus, kolmkümmend sekundit. aitäh, et nii hilja veel võtsite minu sinise kaardi, väga lühidalt, te räägite, et me peaksime allikatega tegelema saasteallika on, allikaks on ju tööstus, ilma tööstuseta poleks meil raha, raha maksta, kõige selle eest. aga kas te siis ei ole nõus sellega, et mis tahes meetmeid me võtame tarvitusele, need peaksid vähemasti olema ka tööstusele sõbralikud, niimoodi, et tööstus saaks tegeleda nii allikate kui ka saastega. see on lihtne küsimus, kui te kuulasite teraselt, mida me siin teeme, me oleme ju väga tööstusesõbralikud olnud sellel puhul siin. praegusel hetkel me maksame miljardeid tervishoiu eest, sellepärast et meie õhk on saastunud, kõik maksavad seda kinni. ma olen, te olete nõus ka selle saastaja maksab põhimõttega, mida meie püüame saada saavutada siin, on see, et tagada see, et need, kes saastavad, need ka maksavad, mitte aga üldiselt kogu ühiskond maksa kinni seda. ja isegi teie poolt vaadatuna oleks see poliitika, mis teile peaks sobima. suur tänu. Ähm, üheks minutiks saab nüüd sõna härra Petticini. Allora è vero che questa, che con questa proposta. Suur tänu, proua president. Tõsi ta on, et see direktiivi ettepanek on selline, millega pannakse kinni üks seaduselünk, mis, kuid me ei saa, senimaani ei olnud meil ju mitte midagi, aga ei olnud ka soovi väga toksiliste saasteainete reguleerimiseks. ja see tähendab ka seda, et see direktiiv jäi nõnda äh, ripakile ja kahjuks äh, parlamendipoolsed ettepanekud õõnestavad komisjoni ettepanekud, eriti tänu sellele, et äh, naftaplatvormid jäid välja ja räägitakse biomassist, mis võib saastada nii palju, kui tahab. ettevõtete konkurentsivõime tegelikult äh, seisneb ju selles, et nad suudaksid ka keskkonnaalaseid äh, innova-, innovaatilisi lahendusi läbi viia. muidugi võime öelda, et see on parem kui mitte midagi, aga me maksame ikka veel eh, rahvusvahelistele nafta- ja elektritootjatele katust. suur tänu äh,, härra Baltso, poolteist minutit. tänan, proua eesistuja, tänan, et andsite mulle sõna. kui te juunikuus, kui me juunikuus kohtusime, ütles komisjon, et Euroopa Liit on rahvusvahelistel foorumitel ütelnud, et ta on väga kindlalt pühendunud sellele, et vähendada saasteainete õh-, heitmeid õhus ja me tahame olla eeskujuks oma käitumisega ka kolmandatele riikidele. me muidugi võime uhked olla selle ütlemise ees üle, aga vaadake, mis juhtus Volkswageniga, väga niimoodi deklareerida, aga me oleme lausa hämmastunud, mis Volkswageniga juhtus. aga mis puudutab meie kohustusi, meie kohustus ei ole lihtsalt siin asju kinni lappida, tulla välja sellise direktiiviga, mis on küll jah, muidugi vajalik, vajalik sellepärast, et äh, tahan tuua teieni veel ühe huvitava fakti, mis puudutab saastet, nimelt väga paljud Euroopa kodanikud väga paljusid Euroopa kodanikke mõjutab see, muidugi äh, komisjon siin kiidab raportööri, jah, mul on hea meel seda kuulda, väga palju häid muudatusettepanekuid on siin tehtud, aga ilma nende muudatusteta ei oleks üldse võimalik seda äh, toetada. Nun ist äh, Frau Anni Schreier-Pierik am Wort für zwei Minuten. proua Schreier-Pierik, kaks minutit. commissaris, dank aan de raporteur en zijn inspanningen in dit. tahaksin tänada raportööri selle tugeva töö eest, mis ta selle väga keerulise teemaga on ära teinud. siin on tegemist ka muidugi poliitika küsimusega. me nimelt tegeleme äh, heitmete küsimustega, mida siis äh, Äh, keskmise võimsusega põletusseadmed õhku eraldavad. näiteks maapiirkondades, ka põllumajanduspiirkondades, need alad on ka meie jaoks olulised. me oleme muidugi päris palju äh, kvaliteedi, õhukvaliteedi osas edusamme saavutanud, aga mitte alati siiski. sellepärast peame oma õhukvaliteeti kontrollima me ei tohi ühtegi tagaust lahti jätta. me peame otsima praktilisi lahendusi muidugi, sellepärast on tähtis, et komisjon mõistliku aja jooksul otsustaks, kas piirväärtusi tuleb ka muuta võrre, arvestades uut tehnoloogiat. ka uusi tehnoloogiaid tuleb uurida, me ei saa alati neid kõrgemaid piirväärtusi aktsepteerida, kui tulevikus näiteks on võimalik kasutada ka õhu puhastamise tehnoloogiaid ja peame arvesse võtma ka seda, mida see kõik maksma läheb. tehnoloogia areneb väga kiiresti, kuid peame mõtlema ka selle üle, kuivõrd praktiline see on ja kuidas see majandusele ja tööhõivele öö, äh, mõjub kui näiteks äh, majandustegevus lõpetatakse, kaovad töökohad, peame hoolitsema selle eest, et võtame ikkagi kohaseid meetmeid. loomulikult tuleb olla ambitsioonikas keskkonna suhtes, aga ei saa ka fundamentalistlikult siia läheneda. ja mitmed fraktsioonid äh, kes on keskkonnakomisjonis esindatud, olid selle poolt, et tehtaks teatud erandeid, eriti nendes piirkondades, kus õhukvaliteet on veel äh, üsna hea härra Pannoo, üks minut. mõni nädal on jäänud Pariisi tippkohtumiseni ja me räägime õhukvaliteedi parandamisest, see on väga oluline, et me teeme kõik, mis meist sõltub kliimamuutuste vähendamiseks ja parandada selle õhu kvaliteeti, mida me hingame. uuringud näitavad, et kolmsada nelikümmend kaheksa tuhat surma aastas võib kirjutada halva kvaliteediga õhuarvele ja ilmselgelt halb õhk ohustab meie rahva tervist. me oleme suutnud paika pandud, panna väga kahjulikele ainetele piirnormid nii vääveldioksiidi kui lämmastikoksiidi puhul. ja siin on väga oluline, et võimalikult kiiresti selle dokumendiga edasi liikuda. mul on hea meel, et see raport on hea märk efektiivseks võitluseks musta õhu vastu. proua Görling, tervitan oma eh, delegatsiooni nimelt poolt seda dokumenti, see on erinevate vaatenurkade kompromiss ja selle tõttu tahaksin õnnitleda raportööri väga oskusliku töö eest läbirääkimiste jooksul. ma arvan, et see on väga oluline, et kokkuleppele jõutakse, et see jõustuks võimalikult kiiresti. halb õhukvaliteet on üks suuremaid tervishoiuprobleeme Euroopas. väga sageli on perfektsioon, täiuslikkus headuse vaenlane. me peame looma tingimused, et oleks võimalik investeerida uutesse tehnoloogiate arengutesse, seega ma tervitan seda dokumenti. aitäh, härra Nils Troovalts, üks minut. suur tänu. me oleme õhukvaliteeti praktiliselt terve päev arutanud, erinevaid aspekte sellest ja see näitab, et meil on põhjust muretseda. enne, kui ma asusin Strasbourgi poole teele, nägin Soomes huvitavat märkust, et kõige puhtamat õhku saab Euroopas hingata Soomes Lapimaal. seal on vähe inimesi, kaks inimest elab ruutkilomeetri kohta keskmiselt. puhas õhk on väga oluline, aga see ei ole elus kõik. siin on tegemist tasakaalus kompromissiga, mis näeb ette, et iga liikmesriik annab oma panuse selleks, et õhukvaliteeti parandada. aga samas siiski ühe suurusega, ühe lähenemisega kõigele läheneda võib olla problemaatiline. Te teate ilmselt, et Lapimaal on külmad talved ja te teate, et sealtpoolt tuleb jõuluvana. see ongi minu poolt tänaseks kõik, aitäh! kahjuks veel ei ole jõulud käes. järgmiseks saab sõna proua Konechna, üks minut. suur tänu, austatud daamid ja härrad. Euroopa Parlament ja samuti liikmesriikide parlamendid tegelevad heitmete teemaga, samuti heitmete piiramisega ja usun, et mitmeti me oleme olnud edukad. mul on hea meel, et me oleme nüüd oma tähelepanu alla võtnud väiksema, keskmise võimsusega põletid ja pannud paika lämmastikoksiidile, tiivel ja vääveldioksiidile piirangud. väikeste põletite sulgemine võib kaasa tuua söe poole pöördumise ja see tähendaks heitmete koguse suurenemist. tahaksin öelda, et ma toetan seda dokumenti. samas me peame tegelema kohalike põletitega. minu kodumaal Tšehhi Vabariigis, aga ka piirialadel Poolaga on põleteid, mis mõjutavad mõlemat liikmesriiki ja me peaksime selles osas olema õiglased ja kõiki võrdselt meid panustama, innustama. aitäh. Julia Reed, üks minut, palun. proua president, minu partei usub, et me vajame õhupali-, õhukvaliteedi parandamisse, kuid me ei tahaks, et me looksime selles vallas uut Euroopa Liidu seadusandlust. ECO disaini direktiivile me olime vastu ja me oleksime vastu ka sellele direktiivile, mis katab kõiki põleteid. me ei tahaks, et kaetud oleks kõik uued põletid, sest ma arvan, et seda teemat ei oleks vaja reguleerida valimata bürokraatide poolt Brüsselist. ma leian, et vaja oleks erandeid direktiividele, et vähendada üleregulatsiooni mõjusid. meil on vaja investoritele õiguskindlust anda, kes tahaksid keskkonda investeerida. ülereguleerimine ohustab turgu, investeeringuid, kasvu. ja see ei aita kaasa Euroopa tööstuse arengule, me peame Euroopas tööstuse produktiivsust suurendama, aitäh. jah nüüd proua Mariana Petir. suur tänu. õhusaaste mõjutab nii keskkonda kui inimtervist. must õhk põhjustab tervisehädasid ja enneaegset surma. nelisada tuhat on olnud kogu kulu, mis tuleneb just mustast õhust. palju tööpäevi läheb sellele kaduma, suured kulud on tervishoiusüsteemile, üks miljard eurot kulusid kahjustatud hoonete näol. seda statistika põhjal, kus me näeme, et et Euroopa õhukvaliteet on paranenud alates kahe tuhande kolmandast aastast, kuid siiski saastunud õhu probleem on väga akuutne. Horvaatia on mitukümmend aastat töötanud siseriikliku õiguse vallas selle teemaga väikese ja keskmise võimsusega põletusseadmete osas. kahjuks kannatab Horvaatia piiriülese saaste käes Bosniast, Hertsegoviinast. meil on probleemid piiriülese mm, saastega ka teistest riikidest. meie tervitame seda uut direktiivi. see on väga vajalik, et meil oleksid miinimumnõuded heitkogustele keskmise võimsusega põletite jaoks aga me ei tohiks admini-, halduskoormust sellega suurendada, aitäh. aitäh, järgmiseks äh, härra Sorinio, üks minut. proua juhataja, volinik. see raport on muutumas üha olulisemaks, arvestades seda, et kliima tippkohtumine on juba peaaegu käes ja arvestades seda hiljutist äh, kriisi, mis on olnud heitmetega autodest, ma arvan, et me peaksime olema äh, heitmetega võitlemise esirinnas, peaksime parandama oma õhukvaliteeti ja ka toime tulema tehnoloogiliste väljakutsetega, peaksime ära kasutama kõiki võimalusi selleks, et äh, oleks tagatud keskkonnasõbralik roheline majandus see on väga positiivne, et me oleme esirinnas. puhta õhu direktiiv peaks olema seotud selle Euroopa Energialiidu kontseptsiooniga. oleme teadlikud asjaolust, et peame olema usaldusväärsed ka avalikkusele ja peab olema tagatud, et selline usaldusväärsus ka säilib ja see säte lihtsustab registreerimise kontrolle ja ka praktilisi aspekte aitäh, järgmiseks härra Tošenovski üheks minutiks. proua juhataja, härra volinik, nagu erinevad meetmed eh, liikmesriikide piirialadel on näidanud, siis paljudes on neist eh, eh, märkimisväärne õhusaaste, ühe riigi saastamine mõjutab teise riigi territooriumi, samas kui paigas on erinevad erandid äärmiselt oluline on üritada seda probleemi eh, lahendada, mis puudutab väiksemaid tehaseid, aga eh, nende piiramine väikestega on eh, Ehm, ehm, see arvestades, millised seitsmed sellistest äh, tehastest tulevad, siis see on oluline probleem. kui me tahame üritada saavutada konkreetset tulemust, siis on oluline tegeleda selle probleemiga kõikehõlmavalt, mitte ainult administratiivselt välja peale surutud määrustega, vaid ka sellega, et tuleb ka motiveerida ja tõsta teadlikkust. oluline on ka stimuleerida äh, huvi nende tehaste moderniseerimise vastu, kas innovatsiooni toetades või ka teostades teadust, teadus- ja arendustööd modernsetesse energiaallikatesse. härra Omarie, üks minut. suur aitäh! härra volinik, ma loomulikult tervitan seda ettepanekut, aga siin on üks punkt, mis, millest ma aru ei saa, see, et et äh, ultraäärealad on jäetud äh, kõrvale selle väga hea direktiivi kasudest. Äh, loomulikult on siin energiasektori lobi ja ma saan aru, et see lobi on olnud päris suur, aga mina tulen sellisest väga kaugest piirkonnast ja seetõttu ma pean olema sellise kõrvalejätmise vastu, sest see tähendab seda, et meie ei saa kasu sellest mida siin saavutatakse õhukvaliteedi osas, kõikidest nendest positiivsetest meetmetest, mis on head meie tervisega, mida see siis tähendab, kas see tähendab seda, et see kehtib ainult nendele inimestele, kes elavad äh, Euroopa mandril, võimalik on teha asju teistmoodi ja andes asjadele rohkem aega, tuleb arvesse võtta ka nende piirkondade konkreetseid jooni. artikkel kolm, neli, üheksa on selline, mida pole korralikult kasutatud, seda on kasutatud äh, registriisetel eesmärkidel ja seetõttu ma ei ole sellega nõus, seetõttu palun, et kolleegid hääletaksid homme minu poolt esitatud muudatusettepanekute poolt, aitäh! järgmiseks härra Etheridge, üks minut ja siin on meil nüüd uus direktiiv, millega võidelda õhusaaste vastu. me kõik tahame puhast õhku, mina olen West Midlandsist, äh, piirkonnast, mida kutsutakse mustaks maaks, sest et äh, seda seetõttu, et tööstusaegadel oli see õhk täiesti must sudust ja paljud minu piirkonna inimesed on surnud õhusaaste tõttu, seetõttu ma täiesti saan aru sellest, et soovitakse puhtamat õhku. aastate jooksul ei ole see enam Äh, problemaatiline, sest et deindustrialiseerimine tähendab seda, et meil on vähem saastet, aga ka Briti valitsus on võtnud ette meetmeid selleks, et õhku puhastada. mina ei usu, et Ühendkuningriigina peaksime me kuidagi alluma Euroopa Liidu reguleerimisele, suurematele reeglitele siin valdkonnas, ma arvan, et me saame sellega ise hakkama, aga ma tõesti usun, et see, kes nende asjadega tegeleb, peab olema väga ettevaatlik, et nad ei äh, võtaks selliseid meetmeid, mis äh, muudavad äh, tööstuse tootmise panuse veel keerulisemaks, kui see on praegu. meie majandused ei saa enam hakkama sellise enesekaristamisega. ma soovitan ettevaatlikkust ja ütlen, et Ühendkuningriik saab asjadega ise hakkama. järgmiseks proua Lukaševska kaheks minutiks. aitäh, proua juhataja kahtlemata on kliima- ja energiapoliitika, mis on Euroopa Liidu jaoks ka üks võtmeteemasid, arvestades hiljutisi kriise ja sündmusi Euroopas, saanud äärmiselt oluliseks. ja teisest küljest Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks on tegemist üsna suure väljakutsega, eriti kui me mõistame, et õhusaaste tekitab peaaegu nelisada tuhat enneaegset surma ja tervishoiukulud, mis on seotud selliste saasteainetega, on kolmsada kuni üheksasada miljonit eurot. aga arvestades tänast diskussiooni Volkswageni üle, siis keegi, kes mõtleb vastutustundlikult, peab küsima, mida me tegime Euroopa tööstusele, tööstus läheb nii kaugele, et äh, hakkab tegelema petmisega. kas me mitte ei rakenda liiga rangeid nõudmisi või see oli lihtsalt äh, ühekordne juhtum? mul on hea meel näha, et selline loogiline lähenemine on äh, oma koha leidnud selles direktiivis ja õnnitlen Andrek Žiibi, selle raporti raportööri, et ta on arvesse võtnud kõikide osapoolte muresid meie ja Euroopa Liidu ametite jaoks on oluline leida sellised meetmed, mis käivad kaasas ka ettevaatliku ja mõistliku käitumisega. ma arvan, et äh, kompromiss, mis on seotud äh, teatud äh, saasteainetega SO2, CO2 ja tolmuosakesed, mõis-, muudavad meile võimaluseks, võimalikuks kaitsta kõige olulisemat asja, inimtervist ja keskkonda samas ei tekita see suur lisa haldus- või finantskoormat VKE-dele selles sektoris, millega võivad kaasas käia lisakulud kütte tootmisele ja lõppkasutajale. aitäh. aitäh, proua Kadenbach, üks minut. austatud härra volinik, kolleegid, ma usun, et tänane arutelu peaks toimuma nii, et kõik kodanikud seda mõista saaksid. me peaksime rääkima eesmärkidest, mida me soovime saavutada. me peame hoolitsema puhta õhu eest Euroopas. me peame vältima seda, et aastas nelisada tuhat inimest enneaegselt surevad, sellepärast et need, neil on haigused, mis on põhjustatud mustast õhust. me räägime sellest, kui oluline on katta neid kulusid mis jäävad kuskile kolmesaja ja üheksasaja miljardi euro vast-, vahele. see on oluline lähenemine, me räägime, miks me seda teeme. me oleme näidanud, et me ei ürita karistada ettevõtteid, me ei taha lihtsalt meetmeid paika panna, me peame rääkima eesmärkidest ja ma usun, et see kompromiss on kandev kompromiss, sellepärast et see on oluline kodanike jaoks, see näeb ette ka meetmeid tööstuse jaoks mis on ela-, saavutatavad ka tööstussektori jaoks ja me peaksime selle ettepanekuga nõus olema. aitäh, härra Jankevitš. suur tänu. härra Gžõbi raport käsitleb väga tähtsat teemat, regulatsiooni puudumist seoses keskmise võimsusega põletusseadmetega. tegemist on seaduselüngaga ja sellega kaasnevad regulatiivsest seisukohast probleemid. me peaksime vähendama õhu saasteainete heidet, aga see muudab Euroopa majanduse vähem konkurentsivõimeliseks ja kulud on ka samuti suured. me küll seame ranged seadused Euroopa Liidus paika, aga samal ajal USA-s, Jaapanis, Hiinas ei olda sama meelt, ei kuulata meie ettepanekuid kehtestada samasuguseid norme oma riikides. sellepärast on Euroopa ettevõtjatel raskem rahvusvahelisel turul konkureerida. kaotame töökohti, sellepärast peame olema väga ettevaatlikud, kui me arutame selliseid lahendusi. samuti ei peaks ka uute seadustega uusi kulutusi äh, kehtestama. suur tänu. järgmine kõneleja on Lynn Põlen. suur tänu kuigi ma ei ole paljude eranditega nõus selles raportis, tervitan ma siiski seda õigusakti, sellepärast et äh, väikese keskmisega põletusseadmete heitmeid hakatakse esmakordselt reguleerima. tegemist on olnud sellise lüngaga, mis nüüd lõpuks siis täidetakse. õhusaaste on üks põhiline äh, tapjatest Euroopas ja Iirimaal, minu kodumaal, äh, on sellega seotud ka väga palju äh, enneaegseid surmasid ja kolm miljardit igal aastal kulub äh, nende haiguste raviks. Need on kulud, mis äh, puudutavad kodanike tervist, keskkonnaküsimusi, tuleb väga-väga, neid tuleb väga tõsiselt võtta ja me ei saa kuidagi siin järele anda. Iirimaal pidevalt ületatakse neid lämmastikoksiidide äh, piir, äh, piirmäärasid ja see näitab, et on väga palju rohkem teha selles vaja, valdkonnas. neljaks. kaheks minutiks saab nüüd sõna härra Šogor. vaatamata sellele, et me tegeleme õhusaaste äh, vähendamisega, olgu vääveldioksiini, dioksiidi, lämmastikdioksiidi ja muudega, on ikkagi äh, õhusaaste peamine äh, haigust, enneaegsete surmade põhjus meie tervisele, elukvaliteedile ja meie keskkonnale põhjustatakse olulisi probleeme ning kulud on suured läheb, igal aastal läheb selle tõttu kaduma sadu miljoneid eurosid Euroopa Liidus, sellepärast on mul õi-, hea meel, et nüüd see lünk täidetakse ökodisaini direktiivi ja tööstusheidete direktiivi vahel, samal ajal hoitakse ära aga topeltreguleerimine. aga arvestades seda, et umbes seitsekümmend viis protsenti keskmises võimsusega põletusseadmetest on VKE-de käes, on oluline, et liiga suured ei oleks finantskoorem ja äh, halduskoorem nende firmade firmade jaoks. sellepärast ma arvan, et järk-järguline rakendamine sõltuvalt siis selle eh, seadme suurusest eh, on hea tasakaal ja tervitan samuti ka paindlikkust tähtaegade osas seoses olemasolevate kaugkütussüsteemide osas ja selliste süsteemide osas, mis eh, on isoleeritud. suur tänu! suur tänu! järgmine kõneleja on proua Kumpula Natri. illalla. Eurooppalaisen ilmanlaadun parantamiseksi tarve, sillä se ei ole para- Euroopa õhukvaliteeti tuleb kiiresti parandada, sest juba kümme aastat on ja aastakümneid on äh, must õhk inimeste terviselt lõivu lõiganud. inimesed ei saa valida, millist õhku nad hingavad. me vajame ühiseid reegleid. teatud piirkondades on õhukvaliteet äh, parem, teistes piirkondades halvem. ja meil on vaja radikaalseid meetmeid, et olukorda parandada. meil on hea meel, et püütakse õhukvaliteeti parandada kõikjalt siin tuleb aga tasakaal saavutada. suur tänu läbirääkimise meeskonnale, et kõiki aspekte siin on silmas peetud. see, siin on tähele pandud seda, et meil on vaja erinevaid olukordi arvestada, kui me meetmeid kasutusele võtame. aitäh, viimasena saab sõnu, sõna härra Tsohvoli. suur tänu tahaksin avaldada toetust sellele ettepanekule. see on väga asjakohane direktiivi ettepanek ja me paneme siin kinni lünga, sellepärast et kuni viiekümne megavatise keskmise võimsusega põletusseadmeid ei ole siiamaani Euroopa tasandil veel reguleeritud, samas aga moodustavad need kaheksakümmend protsenti põletusseadmetest, mida kasutatakse, neil on väga mitmesugune kasutusala, nad ja väävelteoksiidi, lämmastikdioksiidi heitmetest ja ka tahkedest osaketest moodustavad nad kolmandiku. ja sellel kõigel on mõju meie rahva tervisele ja ka tervishoiukuludele. tahaksin tänada raportööri ja ka variraportööri ja ka Itaalia ministrit Itaalia eesistumise ajal, kes olulise panuse panid. tahaksin tänada kõiki, kes aitasid selle hea tulemuse saavutada ja loodetavasti nii uued kui ka olemasolevad rajatised aitavad nüüd vähendada heitmeid, ilma et me samal ajal ülemääraseid koormaid neile peale pandaks. tänan ja nüüd on meil vaba mikrofoni aeg kõigepealt Ricardo Santo saab üheks minutiks sõna. ilustra positiivselt esforço identificar e desenvolver sinergias entre meie näeme seda ettepanekut positiivses valguses, on hea luua sünergiaid õhupuhtuse, samuti kliimamuutuste vastuse võitluse vahel on kasu sellest nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale. komisjoni ettepanek, selli-, kui seda rakendataks, võib kaasa aidata eesmärkide saavutamisele. logistilised ja tehnilised aspektid erinevates piirkondades mängivad oma rolli mis puudutab neid eriti piir, äärepiirkondi, siin tuleb nendele tähelepanu pöörata. siin tuleb kaitsta nii kultuuri kui ka looduspärandit. härra Nootis Marias. kallid kolleegid mina tahaksin kasutada võimalust ja teavitada teid tohutust probleemist, mis minu riigi ees seisab või on seisnud viimase kahe talve jooksul Kreekas. sudu, eriti Ateenas ja Thessalonikis on tekkinud ja selle põhjuseks on memorandum, mis on suurendanud kütteõli ja elektrimakse ja see on sundinud tuhandeid kaaskodanikke otsima Äh, selliseid küttevõimalusi, äh, mida kasutati üle-eelmisel sajandil, põletades asju, mida ei sobi üldse praegu põletada ja nõnda on toksilised ained heitetud õhku, mis kahjustavad ka kodanike tervist, sellepärast kutsun äh, Kreeka valitsust otsekohe otsustama null, et määrata null käibemaksumäär kütteõlile ja elektrile muidu meil seisab ees järgmine talv, kus äh, lõhkeb see aatompomm, see sudu taaskord ja see kõik on troika ja, ja meie valitsuse süü. suur tänu. järgmine vaba mikrofoni alusel kõneleja on, on viimane kõneleja. Ačiū pirmininkė pritariu šiam pranešimui kuris nustato griežtas oro taršos ypač suur tänu toetan seda raportit millega piiratakse heitet täitsa õige on kahe tuhande kolmekümnenda aastani biomassi äh, seadmete jaoks erand ette näha äh, Leedus see on muidugi ilmne geopoliitilistel põhjustel sellepärast et meil on just minemas üleminek taastuvenergia allikatele ja väga paljud kasutavad veel põletusseadmeid, mis ei äh, vasta uutele direktiividele, nõuetele ning ma tahaksin komisjoni paluda, et lubataks äh, siis nendel seadmetel, lubatakse nendele seadmetele toetust, et ka sellepärast, et sest samal ajal need äh, seadmed ju lo loovad energiat ja ka töökohti, suur tänu. suur tänu ja nüüd annan volinikule sõna, härra Hõugan. suur tänu, proua eesistuja, auväärt parlamendiliikmed, mitmed teist ütlesid, et keskmise võimsusega põletusseadmete direktiiviga muudame paremaks kodanike tervise ja et on oluline samm edasi ka õhukvaliteedi puhul äh, ja et järgnevad ka paremad, järgmised ähm, Äh, ettepanekud. paljud mainisid ka biokütust, et sellega kaasneb ka õhukvaliteedi äh, halvenemine ning äh, põlet-, keskmise võimsusega põletusseadmed kasutavad ka biomassi ja see annab võimaluse öö, võimaluse vastavate normidega öö, toime tulla. aga kuidas ja raportöör ja vali, variraportöör leiavad, et tuleb VKE-dele koormat vähendada, et ka see on väga oluline eesmärk ja just meie eh, eesmärk oli seesama, et kõige eh, parem kulutõhusus oleks neile ette nähtud, eh, on olemas erandid VKE-de jaoks ette nähtud, nagu järk-järguline rakendamine, samuti ka väikeseadmete jaoks vähemad nõuded. ja härra Omerjeeli vastaksin, et äh, La Reuni, Reunioni olukord, äh, seda ei ignoreerita. seadusandlus sisaldab ka ettepanekuid, mis on kohaldatavad ka ääre piirkondades, aga liikmesriigid peavad võtma ka kohaseid meetmeid, et tegeleda nende kaugete piirkondade õhukvaliteedi olukorraga, arvestades nende konkreetset olukorda, ei ole võimalik rakendada neid samu kriteeriume nende piirkondade jaoks äh, nagu Euroopa mandri osas ja ma usun, et te aktsepteerite seda, et see on täiesti õigustatud. aga tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid oma kolleegi volinik Velle nimel ning tahaksin tänada veel kord vol-, raportööri, variraportööre ja kõiki teisi, kes osalesid selle ettepaneku ettevalmistamisel ja selle kompromissi saavutamisel, mis on peaaegu üleüldise kokkuleppe aluseks olnud. suur tänu ning nüüd saab sõna Hendrik Žüpp äh,, raportöör. tänan, tahaksin tänada volinik Hoganit eriti, et te rõhutate, rõhutasite seda, et see on kogu läbirääkimiste meeskonna töö tulemus, see on hea kompromiss, äh, mis aitab täita tähtsaid keskkonnaeesmärke ning aitab muuta seda, kuidas me suhtume keskkonda, aitab ka vähendada äh, haigusi, mida äh, õhusaaste tekitab oluline äh, on ka see, et ettevõtjaid ei ole unustatud, olgu VKE-sid äh, ega ka liikmesriike, kellel võib tekkida probleeme äh, keskmise võimsusega põletusseadmetega seoses. samuti tahaksin tänada president Laviat, kes on terve selle protsessi kaasa teinud Äh, ja on ka ju see ette nähtud, et liikmesriigid võivad rangemaid nõudeid kehtestada, äh, äh, kui ei kasutata tehnika viimase sõna järgi loodud seadmeid. muidugi saavad liikmesriigid oma poliitikat kujundada siin, võtta arvesse oma huve ja sekkuda kõikjal, kus vajalik. näiteks liikmesriikides, kus õhusaaste on suurem on ka erandeid ette nähtud. jah, erandid on olemas äh, ja see on ka äh, kainest mõistusest lähtudes, sest me oleme katsunud leida lahendusi, eriti nendes valdkondades, kus on tegemist mitte taastuvenergiaallikatega, kus kasutatakse biomassi ja selle tulemusena äh, sellega kaasneb suurem tahkete peenosakeste hulk kui ehitatakse uus äh, seade või pannakse paika selline, kus vähendatakse peenosakesi, äh, siis olemasolev äh, seade, seda võidakse kasutada elu lõpuni, kasutusaja lõpuni lihtsalt, nõnda et tulevikus oleks võimalik seda asendada uue seadmega. samuti tahaksin tänada kõiki neid kes mind on tänanud hea koostöö eest ja selle eest, et meil selline tulemus lõpuks on. selle direktiivi ettepaneku raames tahaksin teid toetusavalduste eest tänada ka tehta töö ajal, aitäh! suur tänu, härra raportöör! see debatt